Äh, kuulnud uudiseid sellest, et äh, nädalavahetusel rünnati armee baasi Põhja-Iirimaal kaks sõdurit, üks Birminghamist, teine Londonist, said surma. haavatuid oli veelgi üks tsiviilisik, äh, Poola kodanik on kriitilises seisus Põhja-Iirimaa julgeolekujõudude vastu suunatud ähm, ähm, rünnak on selline, mille ma mõistan kõige tugevamalt hukka. me avaldame kaastunnet äh, mõrvatud sõdurite perekondadele ja nende lähedastele. Need äh, sõdurid teenisid oma kogukonda, samuti me avaldame kaastunnet teistele ohvritele. tegemist on esimese sellise rünn-,